ja äh, Eurolati äh, üks presidentidest sealhulgas äh, tervitusi ka kõigile teile. tahaksin tervitada ka äh, Castilla Mancha pensionäride külastusgruppi, Julian Vesero assotsiatsiooni äh, liikmeid äh, tegemist oli siis assotsiatsiooniga, mis on loodud Hispaania parlamendi äh, liikme äh, auks, äh, kes suri Franco vangla, vangikongides, nii et ja ka nüüd siis sõna härra Costello, proua Costello.